otwieram posiedzenie przerwane w dniu dwadzieścia trzy września dwa tysiące dziesięć tahaksin avada istungi, mis katkestati kahekümne kolmandal septembril kaks tuhat kümme ja selle istungi päevakord, äh, protokoll on teie kaustades. kui probleeme sellega ei ole, siis on see protokoll heaks kiidetud. nüüd äh, tuleme esimehe teadaannete juurde. esmaspäeval tabas äh, Ungarit äh, väga suur äh, looduskatastroof. surma on saanud vähemalt kolm inimest, vigastatuid üle saja ja tahaksin avaldada kaastunnet ohvrite perekondadele ning vigastatutele lugupeetud kolleegid, juhiksin teie tähelepanu sellele, et enne, homme tähistame nelja aasta möödumist Anna Politkovskaja mõrvast. Te teate, et ta pühendas oma elu selleks, et äh, levitada tõde selle kohta, mis toimub Põhja-Kaukaasias. me oleme Sahharovi auhinna andmisega avaldanud omapoolset austust Anna Politkovskajale ja üks saalidest Euroopa Parlamendis äh, kannab nüüd sellest ka tema nime. ka Natalja Estemirovat ja Anastasia Barburovat mälestame siinkohal ja teisigi inimõiguste kaitsjad Stanislav Markelovit, Sergei Magnitskid ja paljusid teisi nende äh, surmapõhjuste kohta ei ole siiani saanud, äh, antud veel selgitusi ja me loodame, et Venemaa võimud tagavad õigusriigi põhi, põhimõtetest kinnipidamise, et sellesse asjasse valgust tuua. kümnendal oktoobril tähistame rahvusvahelist surmanuhtluse kaotamise päeva Euroopa äh, parlament kutsub üles äh, kehtestama moratooriumi surmanutluse kõikides maailma riikides. surma ei või kunagi äh, mõista kui õigusemõistmise vahendit. Burundis, Venemaal või Togos on samuti peatatud surmanuhtluse kasutamine, kuid kahjuks on maailmas veel riike, kus eh, endiselt kasutatakse sellist karistuse liiki nagu Jaapanis ja USA-s. samuti Hiinas või Iraanis eh, surmanuhtluse kasutamine on väga levinud ja pöördume nende riikide poole, et eh, selline praktika lõpetataks proszę państwa otrzymałem od grupy europejskiej partii ludowej wniosek Euro... EPP fraktsioonilt äh, on laekunud äh, taotlus uute ametisse määramiste kohta ja see läheb sisse ka tänasesse protokolli, kui selle kohta märkusi ei ole, siis need ametisse määramised on heaks kiidetud nüüd aga, daamid ja härrad, tuleme päevakorra vastuvõtmise juurde. arutelud toimuvad täna ning homme ja fraktsioonide heakskiidul tahaksin välja pakkuda muudatused päevakorda. kolmapäeval ehk siis täna lisaksime päevakorda uue punkti. komisjoni ning nõukogu deklaratsioon, mis puudutab sotsiaalsätteid Lissaboni lepingus. seda arutatakse pärast bioloogilise mitmekesisuse teema arutelu. teine ettepanek ja esitaksin küsimuse, kas te olete nõus sellega, et võtta päevakorrast välja äh, merel kadunud konteinerite ja hüvitiste teema. ja neljapäeval äh, oleks hääletuse algus üksteist kolmkümmend, mitte kell üksteist ja samuti on ettepanek äh, jätta ära arutelu härra Manga raporti osas, mis puudutab ähm, eelarveprojekti kaks murd kakssada kümme. kuna äh, komisjon ei ole siiani veel äh, oma seisukohta võtnud selles küsimuses, siis ei ole sellel arutelul praegu ka mõtet. nüüd aga, kui teil on märkusi päevakorra kohta, siis praegu on õige aeg nendega välja tulla. kolleeg Wortmann Kool palus sõna, palun. Dear president uh... Ähm austatud äh, president, Rahvapartei alati tervitab äh, head ja põhjalikku arutelu sotsiaalküsimuste teemal ka täiskogul, aga need arutelud tuleb hästi ette valmistada. seetõttu esimeste konverents